suur tänu. lugupeetud daamid ja härrad, palun asuge oma kohtadele. ja kuulutan kahekümne seitsmendal mail äh, katkestatud istungjärgu taas avatuks. lugupeetud äh, kolleegid, enne kui asume oma tööd